siis, kui kõik inimõiguste alased debatid on lõppenud. ehk siis umbes tunni aja pärast. nüüd aga läheme me edasi Kongo Demokraatliku Vabariigi ähm, kaasusega, eriti mis puudutab kahte vangistatud inimõiguste aktivisti Makbambalat ja Fred Baumat. ja kõigepealt annan ma sõna raportööridele proua Sargentini, teie olete esimene, kaks minutit. aitäh, härra president, aitäh, volinik, et olete täna siin. Euroopa Parlament tõesti palub pöörata tähelepanu Yves Makvambala ja Fred Bauma juhtumitele, nad istuvad Kinshasas vanglas, nad peeti kinni Nad on noorteorganisatsiooni liikmed ja nad avaldasid meelt selleks, et rohkem demokraatiat Kongos saada. Filimbi on see noorteorganisatsioon, mis üritab demokraatlikku olukorda Kongos parandada ja neid surutakse kogu aeg alla. Euroopa Parlament nõuab, et Yves Makvambala ja Fred Bauma otsekoheselt vabastataks ja et tagasi võetaks ka need süüdistused, mis on Kinshasa ja Goma meeleavaldajatele esitatud. Nad läksid tänavatele nimelt Kinshasa kolleegidele solidaarsust üles näitama peale selle see massihaud, mis leiti Kinshasas aprillikuus, seal on väga palju inimjäänuseid äh, ja valitsus Kinshasas ütles, et äh, seal ei ole mitte midagi, et seda ei ole vaja uurida. Human Rights Watch uuris seda juhtumit ja ütles, et tegemist on massihauaga, kus võivad olla just äh, inimõiguste eest võitlejad, kellest on valitsus tahtnud lahti saada. Euroopa Parlament nõuab nüüd selle juhtumi uurimist äh, ja kutsub valitsust üles korralikult uurima seda juhtumit, selleks et kadunud inimeste perekonnaliikmed saaksid vähemalt informatsiooni selle kohta, milline oli nende lähedaste saatus. Kongos toimuvad sellel aastal valimised ja kõik võib täielikult kontrolli alt väljuda me tõesti peame täpselt jälgima, mis seal toimub, on tõesti väga õudne, kui valimised Kongos äh, toovad enda kaasa selle, et olukord veelgi rohkem kontrolli alt väljub, see oleks väga õudne ka selle riigi tuleviku jaoks, aitäh! aitäh! nüüd äh, härra Karo, palun. suur tänu! olukord, mida me praegu arutame ja mis puudutab Kongo Demokraatlikku Vabariiki, on tegelikult väga sarnane selle olukorraga, mida me hakkame arutama, kui jõuame Burundini. vanglates istuvad inimõiguste aktivistid, sellised isikud, kes on valitsusele vastu astunud või kes ei ole tahtnud äh, teha seda, mida nõuab äh, president, ehk siis ei ole olnud nõus sellega, et tema mandaati lõputult pikendatakse, need inimesed heidetakse vanglasse. täna, kus me seda resolutsiooni arutame, soovime me toetust avaldada neile kahele aktivistile ning me nõuame, et Kinshasas asuv valitsus need isikud, need kaks noormeest silmapilk vabastaks me arvame ka, et mis puutub Kongo Demokraatlikku Vabariiki, siis on vaja valitsusele meelde tuletada võetud kohustusi Cotonou lepingu raames. on vaja neile meelde tuletada, et nad peavad sellest lepingust kinni pidama. me peame neid rohkem survestama, et nad seda ka teeksid, aitäh! aitäh ja nüüd äh, Demes Makker, palun! pärast rahutusi Burundis ja Kesk-Aafrika Vabariigis on nüüd rahutuste vaimud ringi käimas ka Kongos. noored Kongo kodanikud soovivad kodanikuühiskonnas rolli mängida selleks, et elu riigis parandada kolm aastat tagasi toimus äh, meeleavaldus, kus osalesid noored äh, julgeolekujõud, äh, surusid selle maha, kolmkümmend inimest pandi trellide taha. välismaalased on lahti lastud, aga organis-, meeleavalduse organiseerijad Yves Macmapala ja Fred Bauma istuvad ikka veel vangis riigi reetmise pärast Kongo valitsusel on õudne identiteediprobleem. ühelt poolt on seal väga palju noori andekaid inimesi, aga teiselt poolt nende püüdlused põrkuvad korrumpeerunud valitsusega. doktor Mukwege haigla doktor Mukwege sai ju eelmisel aastal Sahharovi auhinna Euroopa Parlamendilt, aga teda süüdistatakse poole miljoni äh, ar eest arvete maksmata jätmise tegemist on täiesti võimatu arvega, seda ei ole võimalik maksta, see on sürreaalne olukord. Kongo noored on äh, sümboliks äh, lo-, lootusele, et midagi muutub ja läheb paremaks, aga nõndanimetatud demokraatlikus vabariigis demokraatlikud nõudmised toovad endaga kaasa vangla, aitäh! Uh, aitäh ka teile ning nüüd härra Veenda. suur tänu teile! Euroopa Parlamenti ühisresolutsioon Kongo küsimuses on äärmiselt oluline poliitiline signaal, mille me soovime saata Kongo võimudele ja seetõttu mina, nagu kõik teisedki, nõuan, et silmapilk viivitamatult vabastataks Siim Makbambala ja Fred Bauma, kes on noorteliikumise Filimbi aktivistid on irooniline, et Kongo Demokraatliku Vabariigi nimes on sõna demokraatlik, võttes arvesse seda, et kõik pluralismi ilmingud või igasugune vastuastumine praegusele valitsusele kohtab jäika mahasurumist. kui me vaatame, kes on opositsioonis, kes kuuluvad noorteliikumisse Filimbi, siis tuleb kaitsta demokraatlikku, demokraatiat ja sõnavabadust jaanuaris hukkus suur hulk inimesi, kes korraldasid rahumeelse meeleavalduse ning see näitab seda, et tegelikult ei suuda Kongo valitsus olukorda ohjes hoida. ja see sarnaneb Burundi olukorraga. varsti tulevad Kongos uued valimised, kuid see, milline on Kongo tulevik, sõltub kahtlemata sellest, kuidas Kongo rakendab praegu võetud kohustusi ja mis saab edasi. suur tänu, nüüd proua Veržea, poolteist minutit suur tänu, et minuga prantsuse keeles räägite. kakskümmend viis aastat äh, diktatuuri, viisteist aastat äh, kodusõda ning äh, probleemid naabritega, kõik see maavarade pärast, tuhanded hukkunud vaidlus kaevandusõigu-, õiguste pärast, miljardid dollarid, mis on läinud kaduma kriminaalsüüdistused. tegemist on riigiga, kus on toime pandud kohutavaid tegusid, mistõttu on eriti oluline kaitsta eh, kodanikuühiskonda ja vabaühendusi, kuid praegu see nii ei ole. jaanuaris toimus eh, Kongos eh, meeleavaldus, mille tõi kaasa uus valimisseadus. me peame tegema nii, et kodanikuühiskond saaks ennast Kongos rahulikult tunda ning inimõiguste aktiviste tagant ei kiusataks Yves Makwambala ja Fred Bauma on sümbolid, nad on äh, sümbolid ja seetõttu peame me nõudma nende äh, vabadust, nagu äh, Kongos on ka nõutud. Euroopa Liit peab avaldama maksimaalset survet, et need isikud vabastataks, aga ähm, opositsioon nõuab ka seda, et rahvusvaheline üldsus aitaks konflikte ähm, vahendada ning aitaks rahustada Kongos toimuvat enne seda, kui toimuvad järgmised valimised. ma arvan, et Kongo rahval on õigus seda nõuda ja õigus seda ka saavutada, aitäh. Äh, suur tänu. nüüd saab sõna härra Nart üheks minutiks, palun. suur tänu. aitäh, et rääkisite minuga hispaania keeles tõepoolest nimetada Kongot demokraatlikuks riigiks eh, on oksümooron, see on eh, irooniline. tegemist on riigiga, mis on äärmiselt korrupteerunud ja seda tuleb kõva häälega välja öelda. nüüd siis eh, sisuliste küsimuste juurde, ma arvan, et me saame, et me peame keskenduma kahele küsimusele. milleks meile demokraatlik silmakirjalikkus meil on ju mitmeid rahvusvahelisi lepinguid, sealhulgas Cotonou leping äh, Äh, milles on mitmeid ähm, peatamisklausleid, mida aga peaaegu kunagi ei rakendata. Kongo nõndanimetatud demokraatlik vabariik peab saama meie käest kategoorilise ja selge sõnumi, aga see, mida meie siin teeme, on järjekordse mõttetu resolutsiooni kirjutamine, kõik me teame seda. seetõttu valmistab mulle heameelt punkt kolmteist, kus räägitakse Cotonou lepingust ja öeldakse, et me nõuame, et Kongo Demokraatlik Vabariik Cotonou lepingus võetud kohustusi ka täiteks, täidaks, sealhulgas austaks demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid ja kui ta seda ei tee, siis kavatseme me rakendada Cotonou lepingu artikleid üheksa ja üksteist. kui me aga neid artikleid tegelikult ei rakenda, siis ei ole resolutsiooniga mitte mingit mõtet, me rahustume pisut oma südametunnistust, aga põhimõtteliselt oleme silmakirjatsejad, aitäh! suur tänu teile selle sõnavõtu eest ning eh, nüüd eh, saab sõna eh, Joosef Weidenholzer, palun. tänan, president aitäh, härra president. Kongo Demokraatlik Vabariik on väga ebastabiilne, seal on väga palju inimõiguste rikkumisi ja me tegeleme selle riigiga väga tihti ka siin kojas. viimane kord maikuus, kui me rääkisime konflikti mineraalidest aasta tagasi sai doktor Mukwebe parlamendilt Sahharovi auhinna, tegemist oli väga imetlust äratava tseremooniaga siin ja ta kõneles ka meie ees ning ta rääkis, vaadates ka inimeste poole, kes istusid tribüünil saalis ja need inimesed, kes olid äh, äh, Kongost äh, põgenenud, plaksutasid talle. ta ütles, et Kongo peab muutuma, just selline ongi praegune olukord inimõiguste eest võitlejaid arreteeritakse, mitte ainult neid, vaid ka teisi. me nõuame nende vabastamist ja me kutsume ka komisjoni üles avaldama vajalikku survet ja kasutama ära kõiki võimalusi selleks, et äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal to toimuvad valimised tooksid riigile kaasa ka rahumeelse tuleviku. suur tänu teile! nüüd poliitilised fraktsioonid ja nende nimel võtab kõigepealt sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Maria Arena, üks minut palun. ma tahaksin täpsustada, et ma ei ole Rahvapartei fraktsioonist, vaid olen sotsiaaldemokraat, ütleb proua Arena. andestage, aga ikkagi, teil on sõna seega siis sotsiaaldemokraat. jah, Rahvapartei fraktsioon ei oleks nõus, kui ma võtaksin sõna nende nimel, nii et äh, suur tänu. Fred Bauma ja Yves Magmambala on kaks noort äh, Kongo kodanikku kes äh, on praegu Kinshasa vanglas lihtsalt äh, selle eest, et nad kohtusid teiste noorte aafriklastega, äh, kes esindasid teisi Aafrika vaba, vabu liikumisi ja nad arutasid omavahel kodanikuõiguste küsimusi. nüüd on need kaks noort, noormeest Makala vanglas Kinshasas ja juba ähm, ammu püüavad nad saada abi rahvusvaheliselt üldsuselt, nüüd on algamas protsess, kus neid äh, süüdistatakse presidendi elu kallale kippumises, kuigi kõik, mis nad tegid, oli koosoleku korraldamine ja seal osale-, osalemine. seetõttu me nõuame nende viivitamatut vabastamist. me nõuame, et Kongo Demokraatlik Vabariik loobuks kõigist süüdistustest nende isikute vastu äh,, ja et ta nõustuks üldse Filimbia Lucha aktiviste taga kiusamast, võttes arvesse, et tegemist on äh, kodanikuühiskonna äh, liikumisega, mis eelneb Kongo äh, valitsustele ja tegelikult on ju igal inimesel enne valimisi õigusi demokraatlikult oma arvamust avaldada selleks, et sama president ei oleks ikkagi pikemat aega võimul suur tänu ja palun vabandust veel kord, et äh, ütlesin, et te olete Rahvapartei fraktsioonist, kui te tegelikult olete sotsiaaldemokraat. aga nüüd äh, võtame järgmise kõneleja, proua Šarantsova, kes esindab ühte teist fraktsiooni. suur tänu tugev kodanikuühiskond on oluline iga demokraatliku riigi jaoks. Kongos on kodanikuühiskonnal aga eriline roll, sest sellega püütakse vältida seda, et Kongost saaks riik, mis ei suuda oma kodanike tõeliste õiguste eest seista. rahumeelset kogunemisõigust ei tohi karistada. Kongo ei või vaigistada oma kodanikke ega või neile keelata ka rahumeelset kogunemist. see, et viimastel vägivaldsetel et viimased vägivaldsed mahasurumised on toimunud just noorte suhtes, on eriti murettekitav. esimene samm leppimise teel omaenese rahvaga tähendab seda, et Tiiv Magvambala, Fred Bauma ja ka kõik teised poliitvangid tuleb vabastada. Kongo võimud peavad ära kasutama äh, seda poliitilist kasu, mida neile annab aktiivne kodanikuühiskond. dünaamiline aktiivne kodanikuühiskond aitab mitte ainult riigi tegevust äh, kontrolli all hoida, vaid loob ka lisasuutlikkuse ühiste probleemide lahendamiseks. seetõttu on viimane aeg ka Kongol sellest aru saada, mõista, et kodanikuühiskond on väärtus, mitte hädaoht või ähvardus, aitäh! suur tänu! nüüd jõuame vaba mikrofoni vooruni me jõuame vaba mikrofoni vooruni ja esimesena saadik Jakov Tšerts. suur tänu, et mulle sõna andsite. tegemist on äh, valimiskampaania algusega Kongos ning äh, Yves Makbambala ja Fred Bauma on juba saanud vastupanu liikumise sümboliteks. võib ka olla, et nad on langenud ohvriks sellele, mis tegelikult alles algab seoses Kongo tulevaste valimistega kes saab seda riiki kaitsta, ehm, kui seal toimuvad sellised sündmused ja kes saab kasu sellest ebademokraatlikust ja mittetsiviliseeritud äh, käitumisest, äh, mis praegu Kongos valitseb. me võime endalt ka küsida, kas Euroopas saab keegi kasu sellest, äh, mis Kongos praegu toimub. kas kellelgi on Kongo sündmuste ja Kongo praeguse režiimi püsimise vastu mingi eriline huvi? ma arvan, et me peame olema enda vastu ausad ja neid äh, raskeid küsimusi esitama, sest kahtlemata on Euroopal Kongos oma huvi ja kui see huvi juba on, siis peaksime püüdma Kongol aidata oma asjad korda seada. aitäh! kolleeg Kostalda. suur tänu! Yves Makvambala ja Fred Bauma on kaks nime, mis on resolutsiooni pealkirjas. kuid tegelikult on tegemist eh, lahinguga, mida ei pea mitte ainult need noormehed, vaid ka paljud teised noored inimesed. me oleme rääkinud genotsiidist ja ma olen äh, ise teadlik sellest, millised, milline vägivallalaine on olnud äh, Burundis, kus samuti on isikuid kinni peetud selle eest, et nad kasutavad oma sõnavabadust ja vaba äh,, vaba koosoleku pidamise õigust Maluku massihauast on leitud üle neljasaja surnukeha ja paljud neistki olid noored inimesed. nagu ütles kolleeg, meil on Cotonou leping, mis ei ole ju lihtsalt paber, me peame sundima Kongot sellest kinni pidama, sest kui me seda ei tee, siis tegelikult ei olegi meil mitte midagi. Fred Bauma äh, ise ütles, et ta ei ole nõus äh, sellega, et Kongost kaob igasugune demokraatia. tegemist on noore inimesega, kes tahab, et tema riik oleks äh, demokraatlik. ta ütles, et mitte miski ei saa peatada demokraatiat, miski ei saa peatada ka teda ja meie omalt poolt peaksime teda ja tema sõpru selles võitluses toetama aitäh ja proua Morvai! heideti nalja selle üle, et üks sotsiaaldemokraadist, tähendab, te tegite nalja, kui te ajasite segi Sotsiaaldemokraadi ja Rahvapartei fraktsiooni, ma kuulsin, et saalis naerdi selle üle, kuid äh, tegelikult äh, ei olegi see naljakas, sest Sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei fraktsioon ei erine teatud küsimustes üksteisest üldse, vaid on nõus tegema koostööd selleks, et muuta staatus quo'd. nii Sotsiaaldemokraadid kui Rahvapartei fraktsioon on ühel nõul selles, et me peame keskenduma Kongo inimõiguste küsimusele. mis aga puudutab Ungarit, siis aastal kaks tuhat kuus äh, toimus seal politseivägivallalaine, inimesi vangistati kümnete kaupa heideti neid vanglasse ja seda tegi sotsiaaldemokraatlik valitsus, kes toona oli Ungaris võimul. nüüd on äh, politsei nüüd allub politsei Rahvaparteile äh, Ungaris, aga milline partei äh, siis nüüd hakkab kaitsma endisi sotsialiste, tegelikult ei ole neil kahel fraktsioonil mitte mingit vahet, ka mitte siin kojas, aitäh! lugupeetud proua Morvai, suur tänu teile! nüüd aga Euroopa Komisjoni nimel proua volinik Malmström, palun! suur tänu! tõepoolest, tegemist on väga olulise debatiga ja te ol, võite olla kindlad, et me kuulasime ära, mis teil öelda oli, see on äärmiselt oluline sõnum ja me anname selle edasi ka kõrgetasemelisele esindajale. me oleme aru saanud, et äh, täiskogu istungil toetatakse igati meie äh, püüdlusi pidada edasisi läbirääkimisi riigipeadega, äh, sealhulgas ähm, siis Kongo valitsusega. Te ilmselt teate, et Filimbi aktivistidest Kinshasas arreteeriti umbkaudu kolmkümmend isikut, kuigi need isikud lihtsalt kogunesid koosolekule ja arutasid rahumeelselt kodanikuõigusi. enamik neist inimestest äh, lasti hiljem vabaks või saadeti välja, kuid kaks neist istuvad siiamaani vanglas ja neist me täna räägimegi. luureagentuur hoidis neid kinni rohkem kui nelikümmend päeva, kuid äh, ei esitanud süüdistust ja ei andnud neile ka õigusabi. seejärel viidi nad äh, riiklikku prokuratuuri ja esitati lõpuks süüdistus mitmes kuriteoepisoodis meil on praegu väga vähe infot, aga selle põhjal oleme siiski saanud teha järelduse, et need süüdistused on ebaproportsionaalsed ja ka põhjendamatud ning selles kontekstis tekib kahtlemata ka kahtlus, et need on poliitiliselt motiveeritud süüdistused. kuid siiski ei ole me jõudnud selleni, et need aktivistid äh, vabastataks. esialgne uurimus ei ole näidanud või esialgne uuring ei ole näidanud, et kumbki neist isikutest või eh, mõni muu filmiaktivist, kes vahistati, oleks seotud terrorismikuritegudega. kuid eh, Kongo Demokraatliku Vabariigi Justiitsministeerium on öelnud, et filmiaktivistid just nimelt plaanisid terroritegusid eh, ning ka vägivaldset mässu see oli täpne tsitaat. siiski ei ole mingeid tõendeid, mis äh, kuidagi põhjendaksid selliseid seisukohti, seega on need lihtsalt tühjad sõnad. kahtlemata vaatame me, äh, mis edasi saab. meil on toimunud kaks demarši Justiitsministeeriumisse ning Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad on käinud ka kohtuistungitel nii äh, Euroopa Liit kui liikmesriikide delegatsioonid on pidevas kontaktis inimõiguste aktivistide ja asjaomaste advokaatidega ning me oleme seda kindlasti ka edaspidi peale selle on meedia öelnud ja üles kutsunud rohkem tähele panema inimõiguste alast olukorda Kongos. Kongos on ju väga mitmeid parteisid, väga erinevaid seisukohti ja see on väga oluline, eriti sellel aastal, rohkem kui kunagi varem, sest kõik kodanikuühiskonna esindajad peaksid saama vabalt, avalikult ja kartmatult osaleda avalikus debatis. meil on vaja austada inimõigusi ja põhivabadusi, see on Cotonou lepingu väga tähtis osa ning äh, see on oluline äh, ka nüüd, kus algamas on valimised, ehk siis ajajärgul praegusest kuni järgmise aasta lõpuni. me tahame Kongoga äh, edasi läbi rääkida, kuid me tahame samas, et täidetaks kõiki tingimusi ning et me saaksime Kongo käitumist arvestada ka siis, kui me poliitilise kalendri välja töötame. võttes aga arvesse seda, mis jaanuaris Kongos juhtus pärast uue valimisseaduse vastuvõtmist, on olukord muutunud raskemaks me ei saa lubada seda, et kohtusüsteem muutuks kellegi äh, karistamise või kellelegi kättemaksmise vahendiks, ei saa lubada seda, et isikuid vahistatakse äh, ei millegi eest või et kellegi suhtes kasutatakse füüsilist äh, jõudu või politseivägivalda või et ähvardatakse ajakirjanikke. Kongo valitsus peaks kahtlemata astuma otsekohe vajalikke samme selleks, et süüdlased selliste vägivallategude eest vastutusele võtta me nõuame, et Kongos valitseks äh, äh, demokraatia, et seal lubataks äh, avatud debatti, et seal kaitstaks sõnavabadust ja et kaitstaks ka opositsiooni õigusi selleks, et Kongo justiitssüsteem, kohtusüsteem oleks sõltumatu ja erapooletu. Euroopa Liit on üldiselt valmis Kongo demokraatlikku vabariiki toetama, meil on äh, näiteks äh, antud äh, juba kuussada kakskümmend miljonit eurot üheteistkümnendast Euroopa Arengufondist, aga see, mis praegu Kongos juhtunud on ja ka paljud teised juhtumid Kongos, tekitavad meile suurt muret, aitäh! I would like to say in your language, tak, thank you! aitäh ka teie emakeeles, proua volinik, aitäh, proua volinik! ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut äh,